kõigepealt võtame härra Olbrichti äh, raport globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine äh, Poolas ja äh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud või siiski mitte. hääletamine kestab veel selle esimese teema osas le vote est clos hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja kutsume tehniku äh, selleks, et vaadata läbi teie seade nüüd äh, proua Hoffmanni raport globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. härra Plenkovitši raport, see samuti puudutab äh, globaliseerimise kahanemise, kohanemise fondi kasutusele võtmist, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud nüüd härra Negrescu raport samuti, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Jäätenmägi raport, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Leifridi raport, muudatuse ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega on täiendatud äh, nõukogu seisukohta. härra Lamassuuri raport, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja hääletame komisjoni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Salba Videgani raport, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. nüüd komisjoni ettepaneku poolt hääletamine, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. ja nüüd äh, seadusandliku resolutsiooni hääletus, elektrooniline hääletus, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Niiri Aada raport, muudatusettepanek üks, äh, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. Äh, nüüd elektrooniline hääletus, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd härra Tarabella raport muudatusettepanek üks, äh, hääletame kätt tõstes, kes on poolt, vastu, erapooletud, era-, vastu võetud. nüüd äh, teine lõige kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, lõige kaks kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tagasi lükatud, kas me võiksime seda kontrollida, palun elektrooniliselt. hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kolm, kes on poolt? vastu? erapooletu? tundub, et sama enamus, seega vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus, lõige viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõige üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lõige kümme, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd kätt tõstes hääletame muudatust äh, number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, sama enamus, seega arvan, et ka see on see on tagasi lükatud, kontrollime seda. teine osa, lõige kaksteist, hääletus on alanud. Le vote est clos. C'est adopté. vastu võetud. lõige kolmteist, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletu? vastu võetud. teine osa, lõige kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. Äh, kontrollime seda, hääletus on alanud, avatud, äh, lõige kolmteist, teine osa. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuusteist, taaskord nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, hääletus on alanud teise osa kohta lõige kakskümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli ja kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on alanud teise osa osas. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nimeline hääletus äh, kakskümmend seitse lõige osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, nüüd äh, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, lõige kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nimeline hääletus, lõige nelikümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanekud kaksteist ja seitseteist, mis on identsed, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud äh, olukord ei ole selge proovime uuesti käe tõstmisega, kes on poolt? muudatusettepanek kuus, kes on vastu? erapooletud? palju selgem, vastu võetud. lõige nelikümmend neli ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seega lõige nelikümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Je demande une minute üks hetk, palun. andke andeks, me peame hääletama nüüd lõiget nelikümmend viis, lõige nelikümmend viis, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd siis hoopis äh, lõige nelikümmend kuus, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. nimeline hääletus, lõige nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nimeline hääletus, lõige viiskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus, lõige viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksa ja kolmteist, mis on identsed, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud identsed ettepanekud üheksa ja neliteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjendus punkt E, äh, kätt tõstes hääletamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud põhjenduspunkt I, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt L, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt Q kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, põhjenduspunkt R, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks äh, muudatusettepanek kakskümmend, kätt tõstes, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt AE nimeline hääletus, kes on poolt, vabandust, alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Tarabella, õnnitlused. Nous passons nous allons passer euh, au vote. Läheme edasi järgmise hääletuse juurde. Nous allons passer au vote sur... Läheme edasi. Järgmine hääletus härra Messerschmitti raport Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruande kohta. kõigepealt lõik kaks kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. lõige kolm, kahe, kolmes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige üheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun, kolleegid. nii et äh, kontrollime, hääletus on avatud, see on elektrooniline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. Läheme edasi, teine osa. käe tõstmisega poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viies muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. nimeline hääletus, lõige kaheksateist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. lõige nelikümmend, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, viiskümmend kaks lõige kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, viiekümne kaheksas lõige, teine osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd lõige kuuskümmend kaks, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus nüüd edasi, kuues muudatusettepanek, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd nimeline hääletus äh, seitsekümmend viis lõige poolt. näed, see on suletud. tagasi lükatud. hääletusel on nüüd seitsmekümne üheksas lõige, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. Lähme edasi. Mm, lõige kaheksakümmend viis hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. lõige üheksakümmend kahes osas esimene osa poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. teine osa on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, üheksakümne viies lõige nimeline hääletushääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. lõige sada üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd äh, sada seitseteist, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud, läheme edasi, muudatusettepanek number kaks, hääletus on avatud. hääletus on suletud tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. Läheme edasi kolmas muudatusettepanek hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. ja läheme edasi, resolutsioon täies mahus, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, läheme järgmise hääletuse juurde. see on ähm, härra Salva Pidegani raport, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud. ja nüüd läheb hääletusele resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. suur tänu koostöö valmiduse eest